hääletus leiab aset homme lõuna ajal. järgmine osaistungjärk toimub homme, neljapäeval, kahekümne kolmandal juunil ja me alustame kell kaheksa kolmkümmend. protokoll on üleval Euroopa Parlamendi veebileheküljel ja ma soovin teile head ööd!